die präsidentin! einen schönen guten nachmittag! die sitzung alustame pärastlõunast istungit. eilse istungi protokoll on kättesaadav, kas kellelgi on eelmise päeva protokolli osas märkusi? mina ei näe, seega on protokoll vastu võetud ja me tuleme